kallid kolleegid, me saame nüüd jätkata. meil on väga palju hääletusi ees. me ei hääleta päevakorrapunkti üksteist, vaid me võtame päevakorra number kuusteist, sest, äh, sest proua Ulrike Lunacek äh, palus seda teha sest ta peab jõudma Austria lennukile. Ulrike, kas sa tahad sissejuhatavalt midagi öelda? suur tänu, esimees, ja suur tänu, et te olete nõus selle väikese muudatusega päevakorras ma olen Kosovo raportöör ja meil on nüüd äh, hääletus Kosovo ja Euroopa Liidu vahelise raamlepingu osas, mis puudutab äh, Kosovo osalemise põhimõtteid Euroopa Liidu programmides, see on väga oluline samm Kosovo lähendamiseks Euroopa Liidule, me räägime siin eelkõige kultuuriküsimustest, meil oli just kultuuriteemaline hääletus siin tulevad mängu ka haridus, tehnoloogia, keskkond, äh, inimeste lähendamine ja teised teemad. lisaks äh, sellele äh, toome me välja aspekti, et Kosovo peab ka panustama mõningates programmides Euroopa Liidu eelarvesse. niisiis, tegemist on väga olulise raamlepinguga ja ma palun kõigi toetust sellele, aitäh! suur aitäh, Ulrike Lunatšek! kas keegi tahab äh, midagi öelda, kas kellelgi on mingeid kommentaare, enne kui me hääletama hakkame, kui ei, siis muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, ilmselgelt tagasi lükatud ja nüüd hääletame dokumenti kui tervikut, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. seega nelikümmend viis poolt, kaheksa vastu, õnnitlen proua Lunatšek. ja nüüd me tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on päevakorrapunkt, mis puudutab Euroopa Liidu öö, kosmosestrateegiat uh,. suur tänu äh, kõikidele variraportööridele koostöö eest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 Äh, kontrolligem seda, muudatusettepanek number neliteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on tõesti tagasi lükatud kolmekümmend kaks, kahe hääle kahekümne üheksa vastu. järgmine muudatusettepanek, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud number kuus, kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, äh, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. elektrooniline hääletus kogu tervikdokumendi osas hääletus on alanud kaks puudu, üks puudu, hääletus on lõppenud, vastu võetud viiskümmend nelja poolt ja kuue vastuhäälega raportöör on Mariette Šaake, kas sa tahad midagi öelda? kui ei, siis alustagem hääletamisega. me alustame muudatusettepaneka nelikümmend, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? Te olete väga arukad siin kõik. nüüd muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt? kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ah, tahate kontrollida, no olgu, kontrollime nelikümmend seitse. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kuidas te saite minule niisuguse asja korraldada, no olgu. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. ma ei unusta teile seda kunagi. see on tõesti jälle tagasi lükatud ja nüüd kuuskümmend poolt, vastu ma ei teinud seda vahet küll kindlaks, seega hääletame elektrooniliselt muudatusettepanek number kuuskümmend. hääletus on lõppenud. nelikümmend viis vastu, seega selgelt tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tahate kontrollida, olgu kuuskümmend üks, kontrollige. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, kolmkümmend kaks poolt, kahekümne kaheksa vastu, seega vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa ja kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. kontrolligem kuuskümmend kaheksa murd kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend poolt. seega seitsekümmend üks murd seitsekümmend kaks järgmiseks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud kontrollige, muudatusettepanek seitsekümmend kolm, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis, murd seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ei, pigem kontrollime muudatusettepanek üheksakümmend kolm. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud proua Lösing muudatusettepanek sada poolt vastu erapooletud tagasi lükatud ja nüüd sada eh, kaks eh, poolt vastu erapooletud vastu võetud, sada kolm poolt vastu erapooletud vastu võetud, sada neli poolt vastu erapooletud. me kontrollime saja neljandat muudatusettepanekut hääletus on lõppenud, nelikümmend kahekümne kolme vastu, seega vastu võetud. mis asi teil ei tööta, teie aparaat jälle ei tööta või? hästi, tehnik tuleb juba joostes, aga vahet poleks see niikuinii teinud, nelikümmend kahekümne kolme vastu on selge vahe ja nüüd sada viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus poolt vastu, erapooletu. me peame sada kuuendat siiski kontrollima, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. ma ei näinud Rahvapartei reaktsiooni kas me saaksime kontrollida saja kaheksateistkümnenda, saja kaheksateistkümnenda muudatusettepaneku suhtes teie seisukohti? hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. ja nüüd sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sada üheksateistkümnenda taas üle, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, ka tagasi lükatud. nüüd sada kakskümmend poolt vastu. tagasi lükatud. jälle kontrollime, sada kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kahekümne esimene muudatusettepanek, hääletus on alanud. vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa. ei, ei, sada kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga just nii, seega siis sada kolmkümmend kaheksa, aga palun, elektrooniline hääletus hääletus on lõppenud. ühemõtteliselt tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud ega ei jää muud üle sada kolmkümmend üheksa, hääletame elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. Vau, tagasi lükatud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaks, veel üks David Martini muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, eh, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek number üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. number kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd on järgmiseks kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number viis poolt,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 kontrolligem number kuud, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, see on vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja jõuame lõpphääletuseni ja hääletame muudat-, dokumenti muudetud kujul, hääletus on alanud. seega nelikümmend üheksa poolt, kümme vastu, õnnitlused raportöörile. ja nüüd jõuame kolmeteistkümnenda päevakorrapunkti hääletamise juurde inimõiguse rikkumisega tegelemine, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi. Äh, raportööriks on meie lugupeetud kolleeg Kristjan Dan Preda, kas sa soovid midagi öelda, Kristjan? ei, seega siis hääletage. We start with me alustame kompromiss kaheksaga, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. oh jumal, see on küll nüüd pikk nimekiri. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. ei. hästi, see on vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud selle peab küll üle kontrollima. seitsekümmend kuus hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja selgelt vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu,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 kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend, osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend teine osa, kontrollime üle, hääletamine on alanud. One colleague missing. ja ühe kolleegi hääl on puudu veel. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle. sada kaheksa, sada kakskümmend hääletus on alanud. Vote is closed. hääletamine on lõppenud ja see on võetud vastu kolmkümmend poolt, kakskümmend kuus vastu, sada kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle selle, sada viiskümmend kolm hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis, sada kuuskümmend seitse, sada seitsekümmend üks koos poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle. sada viiskümmend kuus Vote is open. hääletamine on alanud ja hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud. edasi sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks poolt,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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse härra Korravolt, see langeb ära, kui kompromiss kolmteist on vastu võetud ja lähme edasi äh, kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss äh, kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle, kolmkümmend kuus. hääletamine on alanud. And the vote is closed. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi äh, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. plokina nelikümmend seitse kuni kuumaani nelikümmend seitse kuni viiskümmend neli plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi üks poolt, jälle üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii et äh, hääletame nüüd äh, resolutsiooni äh, projekti elektrooniliselt. hääletamine on alanud. Two colleagues missing. kaks kolleegi puudu, üks on puudu. ja siin äratuskell Euroopale, hääletamine on lõppenud. viiskümmend poolt, kaks vastu, õnnesoovid raportöörile. We come to item number fourteen, recommendation to the council on the ja nüüd edasi päevakorrapunkt number neliteist, soovitused nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee seitsmekümne teiseks istungjärguks, raportööriks on Rakovatšev. Andrei, kas sa soovid midagi öelda? ei, sellest on küll kahju. asume hääletama kompromissi üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm muudatusettepanek Rae Paetilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime üle viiskümmend kaks, teine osa hääletamine on alanud. Three colleagues are still kolm kolleegi on veel puudu, kaks, hääletamine on lõppenud, vastu võetud. viiskümmend neli Prolohpirelt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis, Kovatšev, Breda, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud. minu arvates vastu võetud. kompromiss neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, seitsekümmend viis. This has been rejected. ja see on tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud. mitmed fraktsioonid ei reageerinud, kontrollime üle. seitsekümmend neli, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja selgelt tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, kaheksakümmend kolm. hääletamine on alanud think the machine isn't voting, isn't working. kas jälle üks hääletusmasin ei tööta või? tehnik, monsieur. L'Europe a un problème. Okay. In the meantime, the technician can work. So it's eight kaheksakümmend kolm, kes on poolt, käed püsti. kes on vastu? kuidas liberaalid hääletasid? pluss, siis on vastu võetud. aga nüüd äh, masin toimib. no, mis te tegite? The left wing screen is working. Yes. It's not a good sign for today, but uh, okay vasakpoolsete ekraan töötab, jah, et see ei ole just eriti hea märk tänaseks. teeme siis elektroonilise hääletuse, jah? või oleme valmis lugema? me siis loeme hääli hetkel. kaheksakümmend kolm, aga nüüd siiski masin toimib So eighty three, three colleagues missing. kakskümmend kolm, kolm kolleegi pole hääletanud. hästi, hääletamine on lõppenud. jah, vastu võetud, kolmkümmend poolt, kakskümmend kaheksa vastu. nüüd kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis, kontrollime üle. hästi, kontrollime jälle. Five. Vote is closed. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaheksa, kakskümmend kaheksa. nii et tagasi lükatud. väga napid tulemused täna hommikul. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle. hästi. üheksakümmend elektrooniline hääletus Vote is closed. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. selgelt. hästi. Pole probleemi. meil on masin, mis mõnikord ka töötab. nüüd kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 hääletamine on lõppenud, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud, jah. jah, vastu võetud. sada üks ja sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. sada kaheksateist, sada üheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks, eh, kontrollime, sada nelikümmend elektrooniline hääletus. hääletamine on alanud Vote is closed. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. see langeb ära, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, hästi sada nelikümmend viis, sada nelikümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud niisiis, nüüd härra Castaldo, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime ka selle üle. hästi, sada nelikümmend kaks. Three missing. kolm puudu. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud ja nägite hästi. sada nelikümmend seitse, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, kontrollime selle üle. sada nelikümmend seitse, sada nelikümmend kaheksa elektrooniline hääletus. Vote is open. ja hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud ja tagasi lükk-. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis härra Tänakilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 minu arvates tagasi lükatud. kontrollime. ei. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud oh jumal. sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. sada kaheksakümmend elektrooniline hääletus. Vote is closed. It's been carried with 26 to 24. ja vastu võetud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend neli vastu kus me nüüd oleme? sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend viis, sada seitsekümmend, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi, äh, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. sada üheksakümmend kaheksa. hästi, rohelised äh, paluvad kontrolli. The vote is closed hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, vastu võetud, korrigeerib ennast esimees. sada üheksateist raporteesijalt poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks, kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ei. kontrollime üle kakssada kakskümmend seitse. Vote is open. hääletamine on alanud. Two missing. kaks on puudu. It's closed ja hääletamine on lõppenud, vastu võetud. liberaalid, teie siin keskel kaldute nii ühele kui teisele poole. kakssada kolmkümmend kaks poolt. mida nüüd liberaalid teevad? hääletavad poolt, hästi, vastu, erapooletud, siis on vastu võetud. ma keskendun täielikult liberaalidele. kakssada kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, kakssada kolmkümmend üks. Close. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud kakssada kolmkümmend kolm Jolainelit poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. proua Komesil poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend neli, kakssada viiskümmend viis osade kaupa hääletus esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, hästi. kakssada viiskümmend neli, kakssada viiskümmend viis, teine osa, elektrooniline hääletus. Fifty four to fifty five. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. kakssada nelikümmend seitse. Lainel Post, Brot, Kovatšev, poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. nüüd edasi üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, seitse, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kümme, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle selle number kaheksa poolt, äh, vabandust, hääletus on alanud. ja hääletamine on lõppenud, vastu võetud. neliteist langeb ära, edasi üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle, kaheksateist äh,, Laineni muudatusettepanek. Vote is closed hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis prolopiljandit poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kas sotsiaaldemokraadid olid vastu, siis on tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks ei, vabandust, poolt ja kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm härra Predalt, poolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud niisiis äh, hääletame kogu äh, raporti projekti elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on äh, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, neli vastuõnnasoovid raportöörile härra Kovatševile Eh, teatan teile kahetsusega, et me jõuame viimase hääletuse juurde, see on päevakorrapunkt number viisteist, liidu ümberasustamisraamistik, raportööriks on proua Andrikiene, kas eh, te soovite sõna võtta? ei, siis asume hääletama. Let's start. Amendment. alustame siis muudatusettepanek üheksateist. kes poolt? kes on vastu? kes on erapooletu, tagasi lükatud, nii et ei saa ikkagi minna lõpphääletuse juurde. seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kas kontrollida? seitsekümmend neli. minu arust see oli selgelt poolt hääletustulemus, aga kontrollime seitsekümmend neli. seitsekümmend neli. veel on kaks kolleegi puudu. üks on endiselt uinunud. nii, hääletus lõppes, vastu võetud kolmekümne häälega kahekümne nelja vastu seitsekümmend neli vastu võetud, seitsekümmend kuus äh, härra Schaffhauser ja sõbrad poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend kuus, äh, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ja veel üks Schaffhauser, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud härra Pantseri, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid. liberaalid poolt, siis, siis on vastu võetud. kaheksakümmend kaks Valero poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi, vastu võetud. kaheksakümmend viis, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. number viis. elektrooniliselt. The vote is closed. It's been carried.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 poolt hääletatud, härra Bosch? ei, see langeb ära. härra Epideteios, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kaheksa poolt. langeb ära. aa, hea küll sada üheksa vastu võetud, sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme, härra Korvin Mikke, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii, sada kolme ei võetud vastu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 vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime sada kakskümmend. hääletus lõppes, tagasi lükatud kümme ja sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, üksteist, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, kontrollime. sada kakskümmend kuus. liberaalid ju hääletasid poolt. ma nägin, kuidas te käega märku andsite. olgu, sada kakskümmend kuus, kontrollime siis hääletus lõppes. tagasi lükatud. ma just teie peale kogu aeg vaatangi ju. <laughs> sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. <clears throat> vastu võetud. siis äh, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud. liberaalid siis vastu, no siis on tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist, sada nelikümmend, sada nelikümmend üks, sada nelikümmend kaks, sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, langeb niikuinii ära. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend seitse kuni sada viiskümmend poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükata. kontrollime, hea küll. sada nelikümmend seitse, nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa, viiskümmend. Closed hääletus lõppes, lükati tagasi. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist, sada viiskümmend kaks, sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. oo, kompromiss. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu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 kontrollime sada seitsekümmend kaheksat. rahvaparteilt on tulnud selline palve, ei saa öelda ei neile, muidu ei saaks järgmisele fraktsiooni koosolekule minna. Three missing. kolm puudu. hääletus lõppes, vastu võetud nii, kus me jäimegi? sada seitsekümmend üheksa Valero poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 kontrollime sada üheksakümmend kolm. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli proua Veržea poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada üheksakümmend üheksa härra Panseeri poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksa. kas kakssada neli võeti vastu? ei, siis kompromiss. ei, poolt, vastu, erapooletud. kompromiss kümme vastu võetud. nüüd aga kakssada kaheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, vastu võetud kakskümmend kuus langeb ära. kompromissi üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu. see samuti vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse ja nelikümmend, nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime viiskümmend üks, härra Pantseri, hääletus algas. Close. hääletus lõppes. Marit ja mulle tundub, et mõnikord sa tõstad küll kätt, aga pöial on justkui allapoole suunatud. ma olen lühinägelik, ma ei näe täpselt, mida sa mõtled siin. vabandust, härra esimees võib-olla oleks võimalik hoopis lippu või midagi tõsta seal. kompromiss neli siis nüüd. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime. liberaalid hääletasid vastu, tõesõna. viiskümmend üheksa. no siin on pool lehekülge jäänud oh.. It's closed. hääletus lõppes, selgelt tagasi lükatud kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kuuskümmend kolm viis puudu, kolm puudu, kaks puudu, hääletus lõppes, vastu võetud. milline see oli? kuuskümmend kolm. nüüd kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt kõigepealt peame ikkagi hääletama kuuekümne viie üle kes poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. ja nüüd kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa, jällegi proua Veržea, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ei, ikka tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, ka vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja nüüd äh, kogu arvamus läheb hääletusele muudetud kujul. hääletus algas hmm?. One colleague still asleep. üks kolleeg endiselt magab. hääletus lõppes vastu võetud, seits-, nelikümmend häält poolt, seitse vastu palju õnne raportöörile! kolleegid, oleme ajast kakskümmend minutit üle läinud äh, pärast sajaminutilist produktiivset hääletamist siin komisjonis, äh, tõeliselt nutikas ülesanne nutikatele inimestele. jõuame me lõpuks äh, päevakorrapunktini seitseteist, arvamuste vahetus härra Patrick Keyga, kes on Euroopa lennu, lennundusohutusameti tegevdirektor tere tulemast siia komisjoni, vabandust, et pidite ähm, ootama. Äh, hääletamine on alati väga keerukas. mitte esimest korda ei ole härra Kii siin komisjonis külas. eelmisel aastal äh, osales äh, ta Siri alakomisjoni koosolekul, kus ta rääkis kõrgetasemelise rakkerühma tööst, mis puudutas konfliktitsoone ja see oli seotud MH seitsme, seitseteist Malaisia, Malaysian Airlines lennukiga. ja kõigel sellel, mis leiab aset meie õhuruumis, sellel on selge mõju ka meie kodanikele, ka julgeolekule, kui äh, näiteks inimesed reisivad, lennundusohutusamet toetab kogu lennundussektorit ja ka tegutseb välismõõtmega ja annaksingi kohe sõna teile, härra Kii. aitäh, härra esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. minu jaoks on suur rõõm ja au täna rääkida siin selle komisjoni ees. tahaksin teile tutvustada lühidalt seda, kes me oleme meie eesmärgiks on äh, kaitsta Euroopa äh, kodanikke lennunduse valdkonnas, äh, samuti on meie mandaadi sees keskkonnakaitse, arvestades neid lennumasinaid, mida toodetakse Euroopa Liidus, et nad oleksid ka keskkonnasõbralikud. meie eesmärgiks on ka ühisturu konsolideerimine Euroopa Liidus panna paika kõik lennundussektori reeglid ning kaitsta Euroopa Liidu kodanikke kogu maailmas ja näitan teile, kuidas me seda kõike teeme. meie agentuur loodi viisteist aastat tagasi, enam kui kaheksasada töötajat Kölnis, Saksamaal, meil on ka büroo Brüsselis ja kolmkümmend kaks liikmesriiki osalevad äh, meie töös, kakskümmend kaheksa pluss äh, neli Euroopa Liidu välistriiki, Šveits, Norri, Norra, äh, Island ning Liechtenstein. üks meie omapäradest on see et, et kuuskümmend kuus protsenti meie tööst on rahastatud lennundustööstuse poolt ja kakskümmend kuus protsenti Euroopa Liidu eelarvest nii et äh, suur osa meie tegevusest äh, leiab siis aset koostöös lennundustööstusega. meie rahvusvaheline roll siin äh, püüame veidi üksikasjalikumalt sellest ülevaate anda. me tagame Euroopa Liidu kodanike turvalisuse ka maailma tasandil kui räägime ülemaailmsest kontekstist, milles me tegutseme, eh, siis lähtume sellest, et eh, turvalisus ei eh, lõppe Euroopa Liidu piiridel. meil on vaja kõrgeid ohutusstandardeid kogu maailmas. lennundus on ju oma, oma loomuselt juba rahvusvaheline ja nii nagu ka toodete puhul me taga, püüame lähtuda sellest, et oleks samad ohutusstandardid kogu maailmas ja ka meie kodanike turvalisuse puhul, kui meie kodanikud reisivad mõne lennufirmaga, eh, siis eh, me püüame tagada selle, et need lennufirmad oleksid tõepoolest, eh, et nad tegutseksid turvaliselt ja meil on ka õigus kontrollida neid firmasid ja neid lennukeid. me toetame ka Euroopa Liidu lennundussektorit kogu maailmas. meie kolleegid USA Föderaallennundusametist, nemad toetavad äh, USA liidrirolli selles sektoris maailmas. meil sellist mandaati ei ole, kuid me igati toetame Euroopa Liidu lennundustööstust, et neil oleks parem oma äritegevust ajada kogu maailmas. ja nüüd veel äh, mõned äh, märkused selle kohta, kuidas me täpselt oma tööd teeme. me sertifitseerime neid lennukeid, äh, mida kasutavad Euroopa Liidu lennufirmad, erinevad Airbusi, Bombardier kõikide erinevate tootjate lennukeid tulevikus ka Venemaa ning Hiina lennukeid, mis on seal toodetud. me toetame Euroopa Liidu lennufirmasid näiteks selles osas, mis puudutab hooldustöid, kui on tegemist lennukiga, mis äh, baseerub Aafrikas, siis hooldustöid peaks siiski läbi viima meie poolt sertifitseeritud äh, firma Euroopa Liidu ohutusnimekirju toetame me, toome välja, millised on äh, mitteturvalised riigid ja lennufirmad ja koostame soovitusi Euroopa Liidu kodanikele, milliste lennufirmadega mitte reisida. me äh, anname heakskiidu äh, lendudele, mis viiakse läbi mitte Euroopa Liidu äh, äh, lennufirmade poolt äh, ja samuti hoiatusmehhanismi mehhanismiga tegelema konflikti piirkondades, see on midagi, mida te ka mainisite oma sissejuhatuses, härra esimees. nii et terve liiga vaenulikke tegevusi, mis leidis, on aset leidnud aastast tuhat üheksasada seitsekümmend pärast aast-, aasta, aasta kestnud keerukaid läbirääkimisi liikmesriikidega leppisime kokku mehhanismis, kus siseasjade peadirektoraadi alla koota-, võetakse kokku kogu teave erinevatelt liikmesriikidelt ja ka luureteave, mis siis võetakse arvesse ühise Euroopa Liidu ohuanalüüsi koostamisel ja siis analüüsitakse, kas sellest on ohtu tsiviillennundusele. kuusteist sellist infobületäni oleme me koostanud, siin on kõik erinevad riigid kirjas, mille osas me oleme koostanud ülevaate. see on olnud päris, see ei ole olnud populaarne nende riikide silmis muidugi, kes selles nimekirjas on et Euroopa Liit niimoodi väljaspoolt midagi ütleb nende lennunduse olukorra kohta, kuid me peame seda tegema, arvestades seda, mis leidis aset Malaysian Airlinesi lennukiga Ukrainas. mida me teeme selleks, et ohutusstandardeid äh, kogu maailmas parandada? meil on õnneks Euroopa Liidu poolt rahastatud äh, koostööprojekte, mida juhib EASA kus me aitame tervel real riikidel, näiteks arenguriikidel välja arendada ka enda ohutusstandardid ja kontrollisüsteem. kakskümmend aastat tagasi oli ainult üks standard, mis pandi paika just USA poolt. kuid täna me oleme võrdsed USA äh, standarditega. ja siin on ka terve rida riike, kes on äh, täielikult vastu võtnud just Euroopa Liidu äh, reeglid ja standardid. Äh, muidugi kõik Euroopa Liidu liikmed ja Euroopa riigid on vastu võtnud Euroopa Liidu standardid, kuid me näeme, et Kagu-Aasias, Lähis-Idas, Kesk-Euroopas on riike, mis on otsustanud meie reegleid järgida, mis on väga hea ohutuse seisukohalt, see on hea ka tööstuse seisukohalt. ja need on need piirkonnad maailmas, kus Euroopa Liidu vahenditega toetatakse äh, lennundusohutust nendes riikides. nii et äh, see on äh, väga edukas ettevõtmine, väga paljud riigid pöörduvad meie poole, kes soovivad toetust selleks, et välja arendada enda ohutusstandardid Äh, samuti me tegeleme konkurentsivõime suurendamisega. Äh, kaheksakümmend protsenti Airbusi äh, lennukitest lähevad väljapoole Euroopa Liitu ja iga lennuk, mis on mingis riigis registreeritud, selle peab selle riik ka sertifitseerima. tea-, osa riik, enamiku riikide puhul on tegemist puhtalt äh, ähm, administratiiv äh, ülesandega selleks, et neid sertifikaate välja anda. Ehm, EASA poolt antud kinnitada, kuid eh, Jaapani, Hiina, Venemaa puhul nad püüavad eh, sertifitseerida meie tooteid eh, selleks, et saada ka teatud teadmisi tehnoloogiate kohta, mida kasutati. ja me toetame oma tööstust ja neid liikmesriike Eh, kes soovivad, et tunnistatakse EASA sertifikaati. me kirjutasime alla saja kolmekümnele eh, töö eh, tingimusele või eeskirjale kolm, koostöös kolmandate riikidega. ja meil on kolm kahepoolset kokkulepet mis on sõlmitud EASA ning vastavate agentuuride poolt USA-s, Kanadas ja Brasiilias. praegu käivad läbirääkimised Hiina ja Jaapaniga. me osaleme rahvusvahelises standardiseerimistöös kõikides erinevates organisatsioonides, mis on siin ka välja toodud ekraanil pean ütlema, et me ei ole siiski niivõrd võimsad kui USA, sest meil ei ole praegu võimalust otseselt rahastada standardiseerimistööd ja neid organisatsioone, et nad tõepoolest meie huvides tegutses, tegutseksid. näiteks USA puhul RTCA teeb selgelt nende huvides tööd. me oleme EASA ka ka enda esindused ähm, avanud, meil on neli äh, esindus, äh, esindust ähm, Kanadas, USA-s, Hiinas ja kõige äh, uuem nendest Singapuris, viis inimest on ka lähetatud pida-, pidevaks tööks välismaale. nii et me püüame teha kõike seda, et äh, meie tööstust äh, ka teistes maailma jagudes toetada. ja lõpetuseks äh, me praegu oleme üle vaatamas seda, kuidas EASA toimib läbi rääkimised toimuvad praegu, kolmepoolsed läbirääkimised parlamendi nõukogu komisjoni pool. ja kindlasti oleks meil võimalik rahvusvahelisel tasandil veelgi enam ette võtta selle mandaadi uuendamise abil. Mm, tänan teid teie poolt tehtud äh, töö eest, see on äh, EASA huvides ja muidugi ka Euroopa Liidu lennundussektori huvides, aitäh! Merci, Mr Key. suur tänu, härra Key. ja nüüd äh, saavad sõna kolleegid äh, siin arvamuste vahetuse raames, kõigepealt härra De Grandes Rahvaparteist, palun. Eh, aitäh, härra juhataja, tere tulemast, härra Kii. ma tervitan teid, härra Kii, ja mul on hea meel, et ta siin on agentuurid on organisatsioon, kelle vastu tunneb parlament alati väga tõsiselt huvi eh, ja sageli katsetatakse võib-olla ka Euroopa Liidu liikmesriikidest mööda minna, aga mina näen tegelikult teie tegevust eh, väga positiivsena, lahendamaks liikluskaosega seonduvaid küsimusi ma leian, et tegemist on Lennundusohutusameti näol organisatsiooniga, mis tegutseb eeskujulikult. pärast neid sissejuhatavaid märkusi tahaksin ma puudutada ka vastavaid ülevaateid, mida on tehtud eh, lennuohutuse küsimustes, see on väga keeruline küsimus, aga ta töötab väga tõsiselt selle dokumendi väljatöötamise kallal ja kui mitte midagi põhimõtteliselt ei muutu, siis ma leian, et selle dokumendi vastuvõtmisel suuri raskusi ei teki. jah, meil on äh, teatud küsimusi Gibraltariga, seal on äh, terve rida äh, probleeme tekkinud seoses artikkel viiskümmend alusel käivitatud Brexitiga siis ka vabatahtlike klauslite täitmine Hispaania poolt võib osutuda selles olukorras keeruliseks jah, artikkel äh, viiskümmend üheksa oli see, mille vastu me juba oma seisukohti väljendasime me peame lähtuma ka nendest punktidest, mis on kirjas selle dokumendi lisas. aga silmas pidades eelöeldut tahaksin rõhutada, et me oleme teie ametitööga väga rahul ja ma luban, et me töötame selle raporti kallal väga tõhusalt. Eh, kahte asja tahaksin siiski puudutada, esiteks mina kui saadik sõnastasin ka küsimuse, ma loodan, et ma saan sellele ka vastus, see puudutab Ameerika Ühendriikide ühepoolset kava. Eh, Parta aga ka äh, maapealse personali suhtes. Äh, ei ole keer-, väga selge teada, kuidas asjad arenevad praeguse USA presidendi valitsemise perioodil. nüüd on väga oluline, et äh, siin toimuks teadlus ühtlustamine kui see üldse peaks võimalik olema, ma ei tea, mil määral see üldse on võimalik, rahvusvahelises tsiviillennunduses puudutab see probleem ju kõiki, mitte ainult eurooplasi. me tõesti loodame, et me saame oma järelpärimisele ka vastuse. ja raport, millest, kus mina olen raportööriks, seal oli ka meie poolt väga selgepiiriline küsimus, loodetavasti saame sellele ka vastuse, see puudutas sertifitseerimist. jah öö, nõukogu suhtumist, kuludega seonduvaid probleeme, seda võib kõike loomulikult ju mõista, kuid ei ole võimalik aktsepteerida, et öö, tänases rahvusvahelises kontekstis ja julgeoleku ja turvalisuse olukorras öö, me ei karmistaks turvameetmeid, seda enam, et lennureisijad on selleks valmis aga komisjoni seisukohad on äh, minu jaoks ka veidi arusaamatud, minu arvates on tegemist EASA äh, kompetentsiga ja tegemist on ju uue tehnoloogia algatusega seonduvaga. siin on puhttehniliselt äh, püütud lahendada turvalisuse küsimusi, tehnoloogilisi probleeme tehniliselt küsimuse lahendamiseks meil ei ole aga meil on vaja langetada põhimõttelisi otsuseid julgeoleku ja turvalisuse vallas. ausalt öeldes on peaaegu et võimatu tagada turvalisust, seda garanteerida, kui me elame kaasaegses terroriohtudest tulvil maailmas, kui terroristid tegutsevad ükskõik, kus nad ka ei tegutseks. meil on vaja sellesse investeerida, et äh, turvalisust tagada, see on vältimatult vajalik. on seisukoht, et Euroopa seisukohad äh, sätestatakse rahvusvahelisse konteksti, aga ma leian, siin peab tõesti hoidma äh, näppu rea peal äh, selleks, et see äh, jõuaks tõesti rahvusvahelisel tasandil Eh, turvameetmete sätestamiseni. loomulikult on terve rida teisi küsimusi, aga ma olen päris kindel, et minu kolleegid eh, siis ka neid teile esitavad, aitäh. aitäh, härra Grandes, kes soovib veel sõna Äh, mul ei ole kõne, kõnelda soovijate nimekirja, siis andke käega märku, kui te sõna soovite selles komisjonis. Yes, thank you, thank you very much um,. Not going to start a discussion on the suur tänu. ma ei hakka rääkima parlamendi kommentaaridest enne triloogi, sellest ei maksa ette rutata aga mis puudutab nüüd USA võimalikku otsust äh, keelata elektroonikaseadmed äh, lennukites, siis äh, me räägime parasjagu läbi oma Ameerika kolleegidega, arutame riske, mis sellega kaasneksid mis juhtub siis, kui näiteks äh, pagasiruumis on palju sülearvuteid, nagu te teate, siis äh, liitiumist äh, akudel on kombeks teatud tingimustel äkitselt põlema süttida. olukord on kontrolli all, kui tegemist on ühe sülearvutiga, aga kui sajad äh, sülearvutid on äh, seal pagasiruumis ja need kõik sütivad äh, põlema, siis see on väga suur turvarisk. me analüüsime, milliseid meetmeid äh, oleks võimalik võtta, kui see keeld tõesti rakendatakse. me arutame oma Ameerika ja ka teiste riikide kolleegidega, kuidas selle kõigega toime tulla ja siin äh, nüüd äh, ma saangi rääkida julgeoleku ja turvalisuse ristumisest. nagu te teate, siis äh, julgeoleku küsimustes on keeruline ühtset Euroopa lähenemist paika panna, on palju riiklikke algatusi, nagu näiteks ka erinevate vahendite sertifitseerimine. meie arvates on normaalne selline lähenemine, sest et äh, ohutase riigiti on erinev. julgeoleku küsimustes on väga oluline riiklik komponent, aga on siiski teatavad üldised Euroopa lähenemised. me nägime seda siis, kui me rääkisime konfliktipiirkondadest meil oli siis äh, kokkulepe erinevate Euroopa luureagentuuridega, et nad jagaksid teatavat äh, infot me oleme arvamusel, et meil on võimalik äh, teha enamat, et meil oleks äh, julgeoleku ja turvalisuse teemadel ühtne Euroopa lähenemine. me oleme teinud häid edusamme ohuanalüüsidega. me oleme analüüsinud äh, ka elektroonikaseadmete kasutamist lennukis ja ka see on hea näide, kuidas Euroopa saaks ka tulevikus selles vallas tugevamat koostööd teha. suur tänu, härra Kii, rohkem kommentaare ja küsimusi ei ole. Äh, suur tänu siia tulemust, äh, tulemast ja head koduteed. So colleagues, we can then come to the austatud äh, kolleegid, nüüd jõuame päevakorrapunkti juurde, mis eilsest tänasesse lükati. see on ülevaade Välisasjade Komisjoni lähetusest äh, Lõuna-Kaukaasiasse. nagu te teate, siis see ad hoc äh, lähetus äh, Aserbaidžaani, Gruusiasse, Armeeniasse toimus eelmisel aastal. lähetusel osales kaheksa saadikut, mina olin juhataja olid ähm, esindatud äh, liberaalid, ECR, äh, kuue NGL, rohelised, äh, Rahvapartei ja sotsiaaldemokraadid. meie delegatsioonil oli väga tihe programm, sellepärast et me olime kohapeal ainult neli täispäeva, külastasime kolme riiki, kõikides riikides me kohtusime presidendiga, välisministriga, parlamendi esimeestega, kohtusime välisasjade komisjonide esimeestega, samuti äh, inimõiguste aktivistidega, Euroopa liikmesriikide suursaadikutega, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega ja kodanikuühiskonna esindajatega. Armeenias äh, me külastasime Jerevani memoriaali, ähm, avaldasime austust genotsiidi äh, ohvritele, Gruusias käisime lõuna ähm, Osseetia äh, piirkonnas ja igas riigis oli meil ka pressikonverents. Ahveti äh, koduleheküljel avaldati täielik pressiteade, kus on toodud välja põhiküsimused, mida me käsitlesime seoses Aserbaidžaaniga tahan toonitada, et meie visiit äh, demonstreeris äh, avatud äh, demokraatlikku dialoogi, mis Euroopa Parlamendi ja Aserbaidžaani parlamendi vahel on käimas. me jälgime Euroopa Liidu Aserbaidžaani lepingu läbirääkimisi ja kui läbirääkimised saavad läbi, siis me peame andma oma heakskiidu. me toonitasime äh, inimõiguste kaitset, ähm, põhiõigusi, demokraatiat, õigusriiklust, kõik need valdkonnad on äh, sama olulised kui äh, sektoraalne koostöö ja kaubandus, see oli meie sõnum. nüüd Gruusias me edastasime selge sõnumi, et äh, Gruusia on idapartnerluses esirinnas, reformid on muljetavaldavad ja me tervitame assotsiatsioonilepingu edasist rakendamist samas me kutsume üles Tbilisi valitsust jätkama reformidega, eriti mis puudutab justiitssektori reformi ja kindlasti tuleb jätkata ka korruptsioonivastase võitluse ja vähemuste kaitsmisega. me kinnitasime üle Euroopa Liidu toetuse Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Armeeniast Mägi-Karabahhi küsimus oli kõikide kohtumiste päevakorras ja sarnaselt Aserbaidžaaniga meenutati äh, meenutasime me Euroopa Liidu positsiooni selles küsimuses. Äh, status quo on äh, jätkusuutmatu, konfliktil ei ole sõjalist lahendust, on vaja poliitilist lahendust lähtuvalt rahvusvahelisest õigusest. Euroopa Liit toetab täielikult vahenduspüüdlusi millega tegelevad äh, OECD Minski grupi aseesimehed. me rääkisime Armeenias äh, ka sellest, et nad on Euraasia Liidu äh, liikmed ja rääkisime sellest, et meie idapartnerlus ei ole konkurents Euraasia partnerlusega rääkisime korruptsioonivastasest võitlusest, diskrimineerimise vastasest võitlusest, justiitssektori reformist ja ärisektori kliima parandamisest, et äh, edendada majandust Armeenias ja tõsta ka noorte tööhõivet. nüüd ma tahaksin anda sõna meie delegatsiooni liikmetele, tänan siinkohal ka Euroopa Liidu välisteenistust, eriti suursaadikuid äh, Bagus, Tbilisis ja Jerevanis. Nende meeskonnad pakkusid äh, suurepärast toetust meie lähetusele nii enne seda kui ka selle ajal ja andsid meile kohapeal head poliitilist nõu. ma tänan ka Ahveti sekretäriaati hea ettevalmistuse eest ja hea töö eest lähetusel olles niisiis äh, nüüd annan sõna kolleegidele, kes osalesid lähetusel ja kõigepealt kolleeg Nasavkov. Thank you, thank you very much, Mr Chairman. suur tänu, esimees. Te kirjeldasite detailselt väga hästi meie lähetust, see oli hästi korraldatud ja nüüd meil on parem ülevaade olukorrast nendes riikides. ma usun, et selle külaskäigu tulemus seisneb selles, et meil on tugevamad sidemed äh, sealsete parlamentidega ja samuti me saatsime välja signaali, et Euroopa Liit soovib seal piirkonnas suuremat rolli mängida, aitäh! suur tänu nüüd, Andres Mamikins, palun! tänan, äh, esimees! räägin äh, Lõuna-Kaukaasias kõige enam kõneletavat keelt, läti keelt. suur tänu! lätlastel on diasporaa Gruusias, selline ajalooline diasporaa, mis äh, on seal tekkinud juba kaheksateistkümnendal sajandil. esimees, ma olen teiega täiesti nõus. Gruusia on äh, idapartnerluse programmi juhtriik. Gruusia on näidanud tulemusi kõikides valdkondades, kus me oleme neid tulemusi palunud. Nad äh, tõesti pingutavad et äh, olla selline riik nagu Euroopa Liidu liikmesriigid. samas Aserbaidžaan ja Armeenia, ma olen nõus sellega, mida ütles härra McAllister. sõjalist lahendust äh, Mägi-Karabahhi konfliktile ei ole ja viimane küsimus, mis te küsisite Armeenia presidendilt ja millele ta siis äh, vastas nii pikalt, et äh, meie külaskäik pikenes seal nelikümmend minutit, äh, see, see vastus näitab, milline keerukas olukord seal on. me teame, et territoriaalset terviklikkust toetab Euroopa Liit, aga Armeenia president rääkis mulle et äh, nüüd äh, seal piirkonnas võib-olla plaanis äh, teatava uus riik luua. president meenutas mulle, et lätlastele ka kohati soovitati tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuendal aastal mitte oma riiki luua, aga see siiski tehti. ühesõnaga äh, ei ole sellist äh, sõjalist lahendust seal piirkonnas ja seal on üks äh, suur äh, tupik ja sesa, segapundar. meenutan seda, mida paljud diplomaadid on ka öelnud, paru, parem on kümme aastat läbirääkimisi kui üks päev sõda. suur tänu, härra Mamikins ja järgmisena härra Scholz, palun. Thank you, Mr Chair and I can only add uh, my gratitude. härra esimees ma tänan äh, samuti suursaadikuid, äh, ma tänan äh, välisteenistust ja ka meie komisjoni sekretäriaati hea toetuse, töö ja ettevalmistuse eest. lisan omalt poolt ka kaks märkust. tõepoolest ei ole alternatiivi rahumeelsele lahendusele Mägi-Karabahhi konflikti puhul. läbirääkimised äh, erinevate osapooltega andsid meile võimaluse kohtuda ka põgenikega Bakuus ja lahendus äh, peab äh, tulema rohujuure tasandilt, seda ei saa jätta ainult poliitiliste autoriteetide ja välisdiplomaatide otsustada. me peame tõstma teadlikkust. ühiskond ise peab oma elu ümber organiseerima. ma arvan, et äh, siis on kõige parem leida lahendus sellele väga kaua kestnud äh, konfliktile. seesama kehtib ka osaliselt Lõuna-Osseetia Abhaasia kohta. ja nüüd teine märkus minu poolt kõikides äh, riikides olid meil ka kohtumised kodanikuühiskonna esindajatega. Nad mängivad väga olulist rolli poliitiliste õiguste jõustamisel ja samuti justiitssüsteemide kujunemisel. mulle tundus ja ma arvan, et ka teised delegatsioonide liikmed on nõus, et äh, mõnikord ei ole need organisatsioonid ühiskonnas just väga juurdunud tekib küsimus, et äh, kui palju nad äh, kommunikeerivad äh, oma tööst ühiskonnale. Nad ei peaks peegeldama ainult Euroopa Liidu standardeid, vaid nad peaksid ehk rohkem äh, panustama ühiskonna toetuse saavutamisele näiteks sotsiaal- ja keskkonna ja muudes sellistes valdkondades. suur tänu, Helmut Scholz ja nüüd Heidi Haudala, palun. tänan, äh, esimees. suur äh, tänu teile selle delegatsiooni juhtimise eest, mida te tegite väga hästi, mul oli hea meel osaleda sellel lähetusel. meil oli suurepärane võimalus äh, näha lühidalt äh, kõiki kolme riiki ja neid natukene ka võrrelda, olgugi et olukord äh, riigiti on väga erinev. mulle tundub, et Aserbaidžaan, alustades nüüd läbirääkimisi eripartnerluslepingu üle, peab aru saama, et Euroopa Parlament toonitab äh, kodanikuvabadusi ja inimõigusi. meie külaskäik äh, langes kokku Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuse kolmanda aastapäevaga Ilkar Mamatovit puudutas see kohtuotsus ja tema on endiselt Aserbaidžaanis vangistatud, olgugi et Euroopa Inimõiguste Kohus otsustas, et ta tuleks vabastada ja ta ei ole mitte ainukene, kes on oma poliitilise tegevuse tõttu äh, vangistatud. ma arvan, et me peame julgustama Euroopa Komisjoni ja välisteenistust äh, panema läbirääkimistel paika teatavad äh, mõõdupuud, et me oma väärtusi ei unustaks. Armeenial on äh, juba kõikehõlmav partnerluslepe olemas ja rakendamise faasis ma usun, et meil õnnestub äh, julgustada Armeeniat edendama läbipaistvust ja demokraatiat. ja nüüd nad on äh, liikunud parlamentaarse süsteemi suunas ja see tõesti muudab ühiskonna demokraatlikumaks. mina olin äh, parlamentaarse valitsusvaatlusdelegatsiooni juht hiljuti ja ma loodan, et komisjon ja välisteenistus äh, toonitavad, et äh, olgugi, et me oleme investeerinud äh, seitse koma viis miljonit eurot valimisvaatlusesse, tuleb siiski vaadata ka seda, mis toimub väljaspool äh, valimisjaoskondi, kuhu siis selle raha eest on vastav jälgimistehnoloogia paigaldatud. nüüd, äh, mis puudutab äh, Gruusiat, äh, siis seni on olnud juhtriigiks Moldova, aga me kõik teame, mis juhtus Moldovaga ja nüüd Gruusia jah, ei ole mitte ainult juhtriik idapartnerluses, vaid tundub kohati olevat ainukene hästi toimiv riik, aga nad peavad panustama just siis sektori reformile. ja nüüd äh, viimasena saab sõna äh, äh Javier Nat. konflikt Kaukasuses on konflikt, mis mõjutab kogu piirkonda. Äh, sõda Mägi-Karabahhias tegelikult tuleks vaadata, mis seisnevad selle sõja juured. algselt tehniliselt, poliitiliselt ja rahvusvaheliselt nähtuna oli Mägi-Karabahh Aserbaidžaani osa. ja me peame siiski lähtuma territoriaalse terviklikkuse põhimõttest. territoriaalne terviklikkus kui põhimõte on väga oluline Kosovo puhul ja Helsingi kokkulepet aluseks võttes siis eh, Moskva jättis selle tähelepanuta ja siis me ütlesime, et see on Pandora laegas, mille me siin avame. kui Kosovo ennast iseseisvaks kuulutas või kui eh, Gruusia öö, eh, ütles Mägi-Karabahh ja Osseetia osas, et nad ei aktsepteeri öö, nende piirkondade öö, kaasamist tegelikult nende territooriumite vahel selgete riigipiiride vaheline tõmbamine oli Nõukogude Liidu perioodil ju täiesti tähtsusetu. me peame arvestama, et Venemaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriigid on need, kes tegelikult kannavad peamist vastutust selle konflikti eest. nii palju on targutatud territoriaalsest terviklikkusest. teisalt aga me näeme, et eh, okupatsiooniväed eh, on endiselt seal ja olukord Mägi-Karabahhias on selline, et eh, tegelikult tuleks lähtuda Mägi-Karabahhia puhul Mägi, eh, Mägi-Karabahhia elanike soovidest ja me peaksime vaatama mööda nõndanimetatud Helsingi kokkulepetest. me ei saa alati lähtuda territoriaalse terviklikkuse printsiibist, kui selle piirkonna elanik näeb asju teisiti. Äh, loomulikult äh, äh, mängivad suurt rolli selle küsimuse puhul Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi seisukohad, kuid arvestagem, et analoogse olukorraga on tegemist Osseetias, seal on väga tugevad autonoomia ja iseseisvuspüüdlused. andke andeks ja me ei saa tegelikult öelda, et osseetidel puudub see õigus, kui me aktsepteerime Mägi-Karabahhi elanikkonna äh, vastavaid õigusi, rääkimata kõiki neid arenguid, mis on toimunud Krimmis. meil on tegemist olukorraga, kus me väikesel territooriumil aktsepteerisime väikest lahendussammu, kuid tegelikult see avas Pandora laeka ja kui äh, te tahate teada, millised on öö, suhtumise, milline on suhtumine, siis te peate arvestama, mida tegelikult on selle kohta öelnud Venemaa suursaatkond. Äh, see, et Mägi-Karabahhias äh, me püüame saada konsensus, aga ka, aga Krimmi osas, mis saab Krimmist, ei ole võimalik, et meil on äh, erinevad mõõdupuud analoogsete olukordade lahendamiseks muidu me jõuame täpselt sinna, mis juhtus Krimmis. jah, me räägime Krimmist, aga mida me oleme teinud Mägi-Karabahhias? aitäh teie poliitiliste seisukohtade eest. nüüd räägime taas kord meie visiidist. härra Kaaler, palun teie küsimus. Large... kas äh, Gruusias oli juttu ka põhiseadusreformist? kas äh, opositsioon ja äh, koalitsioon on selles osas ühel meelel või on see vastuoluline teema? põhiseadusreformist äh, rääkisime me mitte ainult valitsuse esindajatega, sealhulgas justiitsministriga, vaid me saime kohtuda ka kolme opositsioonierakonnaga, Euroopa Unistus, Ühendatud Gruusia äh, ja kolmas oli vist äh, Gruusia patrioodid. me ähm, kutsusime neid üles laialdasele üksmeelele ja seda mitte ainult põhiseadusreformi, vaid ka valimisõiguse reformi osas. mulle jäi mulje, et äh, valitsus ja opositsioon on valmis tegema koostööd ähm, põhiliste aspektide osas siin mis puudutab äh, valimisõigust, siis me soovitasime Gruusial järgida Veneetsia komisjoni soovitusi. ma usun, et osad valitsused või osad inimesed valitsuses on valmis seda rohkem tegema kui teised ja Heidi, palun. ja paar lauset minu poolt. minu arvates oli paljulubav see, et äh, uus parlament ütles juba enne jõule, et nad on äh, pühendunud äh, Veneetsia komisjoni ettepanekutele see küll ei kata kõiki poliitilise valdkonna aspekte, aga see on siiski äh, hea viide. ja veel üks äh, äh, infokild kolm äh, saadikut käisid äh, Mägi-Karabahhis, seda teemat tõstatati igal pool, sealhulgas pressikonverentsil Jerevanis ma ütlesin selgelt, et parlamendisaadikutel on reisimisvabadus, nad äh, võivad seda teha, mida nad äh, tahavad, aga need kolm kolleegi, kes käisid äh, Mägi-Karabahhis, ei saa kõneleda Euroopa Parlamendi nimel, nad käisid seal kui eraisikud ja nad peavad ise tegelema kõikide järelmõjudega. Te teate, et mina, proua Haudala ja härra Karim kirjutasime vastavad kirjad Aserbaidžaani parlamendile, Armeenia parlamendile, kus me tõime oma seisukoha selgelt välja. niisiis äh, nüüd äh, me jõuame laiendatud juhatuse koosoleku juurde aga enne, kui me lõpetame siis järgmist koosoleku, toimub üheksateistkümnendal juunil viisteist null null kuni kaksteist kolmkümmend ja kahekümnendal juunil üheksa null null kuni kaksteist kolmkümmend ja viisteist null null kuni kaksteist kolmkümmend ja need koosolekud toimuvad mõlemad Brüsselis.